läheme madalmaade eesistumisaegse programmi juurde, on mul tegemist, vaja teha tegemist kodukorda puudutava küsimusega. Te olete teavitatud sellest, et esimeste konverents otsustas, et äh, siseasjade ja kodanikevabaduste komisjon tegeleks olukorras, äh, olukorraga Taanis, silmas pidades seal vastu võetud äh, seadusandlust, mis puudutab põgenike sotsiaalabi esimeste konverentsi palvel palusin ma seda komisjoni tegeleda selle küsimusega. komisjoni koordinaatorid otsustasid häälteenamusega, et mitte hakata selles küsimuses mitte koheselt, vaid alles järgmiseks eh, täiskogu istungiks ette valmistada. ja, mis ta tahtis öelda, jah seda kinnitas mulle härra Moraes oma kirjas viieteistkümnendast jaanuarist. ta kinnitas, et selle küsimusega tegeleb siseasjade komisjon jaanuari lõpus või veebruari alguses. härra Lamberts äh, teatas mulle oma fraktsiooni nimel, et mi-, neid küsim-, et me saame ilma sel nende asjaolude üle kontrollimata täiskogul eh, siiski arutada. ma eh, nõu, pidasin nõu kõikide selle kõrge koja fraktsioonidega ja eh, fraktsioonide selge enamus vastas mulle täna hommikuks, et nad ei näe mitte mingit vajadust Taani küsimuse päevakorda kandmiseks täna või homme. aga härra Lamberts, palun. aitäh, härra president, teie selgituse eest. ilmselt on palju inimesi, kes ei taha arutada olukorda Taanis. usun, et tegemist on usaldusväärsuse, usutavuse küsimusega Euroopa Liidu jaoks ning